paketi. me kasutame seda dokumenti selleks, et tulevaste poliit-, sotsiaalpoliitika alast arutelu äh, rikastada. suur aitäh, sellega on arutelu lõppenud, hääletus leiab aset homme kell kaksteist. Ladies and gentlemen uh,, we can daamid ja härrad, jätkame nüüd härra Heinz Karl Beckeri raportiga Sotsiaalettevõtluse algatus ja neli minutit, palun, härra raportit, härra Becker, sõna teil. härra juhataja, härra volinik, kallid kolleegid. selle algatusega öö, äh, üritab Euroopa toime tulla keeruliste aegadega ning äh, aktiivselt äh, luua, luua sotsiaalset äh, formaati, elanikkonna mustrid muutuvad, tööturg muutub ja üha rohkem on vaja anda mingisugust sotsiaalset toetust roheline majandus katab ka tervishoidu ja teisi asju, aga nüüd tuleb äh, ka keskkonna sotsiaalmajandus siia kaasata. vaatame sotsiaalset ettevõtlust, me peame kaasama Euroopa Parlamendi väga konstruktiivsesse koostöösse, tahaksin tänada komisjoni sekretäriaati, komisjoni ja kõiki, kes on siia kaasatud olnud. see, et Euroopa Parlamendis sellist huvi Äh, üles näidatud, siin on kakssada kaheksakümmend muudatusettepanekut, umbes kolmkümmend kompromissmuudatusettepanekut ja en-, parlamendi enamus ko ja komisjoni hääletusel toetas enamik seda raportit. mis siis on peamised punktid? me peame üha rohkem nõudlust katma innovatiivse pakkumisega, innovatiivse filosoofiaga ettevõtjate vahel, Äh, tahame äh, äratada noorte inimeste huvi äh, mõistlike mõtestatud ametite vastu, mida tule, ja see on võimalus, mida tuleks ära kasutada, eriti arvestades praegust olukorda. ettevõtlikke sots-, edukaid sotsiaalseid ettevõtmisi tuleb toetada, assotsiatsioone, kooperatiive, neid, kes on leidnud eraalgatuse, kes on ettevõtetena töötanud meeskondade grupina, VKE, et eh, üha rohkem on inimesi, kes tahavad kasutada neid eh, suuremaid turuvõimalusi, mida see teema pakub, et katta sotsiaalsed eh, aspektid ning saavutada sotsiaalsed eesmärgid. jah, meie raport ütleb selgelt, et, et sotsiaalettevõtlus on osa suuremast sotsiaalturust, osa Euroopa siseturust ja ta on võrdsel tasemel kõigi erinevate ettevõtlusallikatega. sotsiaalettevõtlus peab aga olema kõigist muust eespool, me peame vaatama, millised on meie sotsiaalsete tegevuste mõjud ühiskonnas, me peame vaatama, kuidas aidata tööl käivaid emasid selleks, et me peame aitama haridus, keskkonnatehnoloogiat, me peame leidma kuidas on noortele inimestele pakkuda tööhõivet, sotsiaalse ettevõtluse tippkohtumine paar päeva tagasi Viinis suutis leida igasuguseid tuhandeid näiteid, mis on siin asjakohased. me peame vaatama sotsiaalset innovatsiooni, muudatusi ning muutma selle vastavusse teiste raportitega. sotsiaalne ettevõtlus on midagi sellist, mis on kriisi tingimuses äärmiselt oluline, me peame tagama, et meil on ligipääs uuele sotsiaalinvesteeringute fondile, meil on märgistussüsteem ning äh, koostööpartnerid, me ta-, tahame, et teil oleks äh, eelkõige ka parem ligipääs riigihangetele. nii et äh, finantsligipääs peaks olema sellisele ettevõtjatele kättesaadav kõikides Euroopa programmides. meil on vaja korralikku raamistikku, korralikud tingimused äh, sotsiaalse ettevõtluse jaoks ja ma loodan, et äh, komisjon oma teatisega näitab üles, et nad toetavad seda. sotsiaalsel ettevõtlusel on tohutu potentsiaal, see on uus instrument, millega panustada tõeliselt sotsiaalsete probleemide lahendamisse ja niimoodi säilib Euroopa ka sotsiaalse mudelina, Euroop-, sotsiaalse eeskujuna. suur aitäh ja nüüd vaba mikrofon. esimene kõneleja on härra Mikolašik. aitäh, härra juhataja. austatud kolleegid, austatud härra volinik sotsiaalsed ettevõtted on kümme protsenti kõikidest Euroopa Liidu ettevõtetest ning äh, nad pakuvad tööd vähemalt üheteistkümnele miljonile inimene, inimesele Euroopa Liidus. sotsiaalsete ettevõtete toetamine kohalikul, regionaalsel, riiklikul tasandil peab peegelduma ka ettevõtte elujõus ning see elujõud peab olema peegeldatud äh, sotsiaalsetes ettevõtetes need ettevõtted ei saa töötada ainult äh, toetuste najal, sest et kui need toetused on ennast ammendanud, siis peavad need äh, ettevõtted lõpetama oma tegevuse. ja seda arvestades peaksime me ka mõtlema finantstoetusele, mis põhineb äh, analüüsil, mis viiakse läbi investeeringute tootlikkuse kohta. paljudel ettevõtetel ei ole kogu informatsiooni selliste rahastusmehhanismide võimaluste kohta ning see võib osutuda sellise informatsiooni saamine võib osutuda neile väga keeruliseks, meil on vaja selgemat ja lihtsamaid reegleid. proua McIntyre, palun. aitäh, härra juhataja! tahaksin tänada väga härra Beckerit tema töö eest selle raportiga ning tema koostöö eest erinevate variraportööridega kogu protsessi vältel sotsiaalettevõtted äh, panustavad äh, väga palju tööhõivesse, eriti mis puudutab äh, kehvemas olukorras inimesi, puuetega inimesi, äärmiselt oluline on aru saada, et sotsiaalsed ettevõtted on tege-, tõelised ettevõtted, nad peaksid saavutama kasumi ning seda kasumit taasinvesteerima. mina tahtsin vähendada administriivkoormusi sotsiaalettevõtetele, sest et ma tahan seda vähendada ka kõikide teiste VKE-de puhul. Ühendkuningriigis olen ma ise näinud äh, seda suurepärast tööd, mida teevad Royal British Legion Industries, see on sotsiaalne ettevõte, mis äh, pakub tööhõivet puuetega inimestele, nad konkureerivad avatud turul ning on edukad. Nad äh, kuuluvad Euroopa-ülesesse organisatsiooni, mille nimi on Homabilis, äh, mis jagab häid praktikaid ning teeb koostööd igal pool Euroopa Liidus ja nad on ära teeninud meie toetuse proua Angelilli, palun. Äh, sotsiaalmajandusel on suur vastupanevõime kriisile äh, tugevad kommertspraktikad on üks põhjus ja kaks tuhat kakskümmend strateegia. Äh, sotsiaalmajandusest ei tule mitte ainult majanduslikku kasu, see, kuidas nad asju teevad, kuidas nad töötavad, on äh, see, mis aitab äh, edendada ühiskonda ning seal on atraktiivsem, demokraatlikum tööjõumudel, kus on rohkem solidaarsust, mis loob rohkem võimalusi. õiguslike ning maksusüsteemide parandamine Euroopa tasandil öö, äh, siin sellega käib kaasas kõige äh, haavatavamate gruppide kaasamine. Äh, sotsiaalsed ettevõtted on ka väga innovatiivsed, seetõttu tahan tänada härra Beckerit tema poolt tehtud suurepärase töö eest. järgmiseks proua Tikau, palun. suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik. sotsiaalmajandusettevõtted Tes töötab ligikaudu üksteist miljonit Euroopa kodanikku, kuus protsenti töövõist Euroopas ning kümme protsenti Euroopa Liidu ettevõtetest katavad nad seega on neil oluline, on ettepanekul oluline tähtsus selleks, et äh, tagada sotsiaalmajandussektori äh, ettevõtete rahastamine. selleks on vaja lihtsustada praegust korda, äh, on vaja tagada piisavat paindlikkust liikmesriikides. ma tahaksin toonitada, kuivõrd oluline on edendada ettevõtlusvaimu ning äh, sotsiaalettevõtlust, eelkõige panna rõhku noortele ning äh, vähem soodsas olukorras olevatele inimestele. me nõuame, et Erasmuse programm noortele ettevõtjatele jätkuks. aga seda tuleb ka veel parandada. suur aitäh, proua Pasescu. suur aitäh, lugupeetud president. ma tahaksin avaldada tunnustust meie kolleegile raporti puhul me näeme, et sotsiaalteenuste pakkumise vastu nõudlus on suurenenud, seda eelkõige demograafiliste muutuste tõttu. tihti on aga raske leida vajalikku rahastamist. süsteeme peaks eelkõige soosima neid, kes pakuvad äh, sotsiaalhuviteenuseid. me peame tagama rahastamise erasektori kaudu, aga samuti Euroopa Liidu poolse abi liikmesriigid peaksid samuti oma õiguslikku raamistikku kohandama ning tagama seeläbi parema juurdepääsu äh, riigihangetele. nähtavust peab parandama ning äh, sotsiaalettevõtjate juhtimisoskusi tuleb samuti parandada. sellised programmid nagu Erasmus noorte ettevõtjate jaoks äh, on kasulikud ja neid võiks ära kasutada selleks. suur aitäh, härra Matula, palun! antreprenorii sociali se caracterizează prin ambiție și persistență. sotsiaalettevõtjad eh, eh, kasutavad eh, kogu oma energiat selleks, et abistada ühiskonda ning nad üritavad parandada ühiskonda, nad kohandavad oma teenistusi ka ühiskonna vajadustele Ehm, mõistame, kui olulised on investeeringud selleks, et abistada sotsiaalettevõtteid ja me eelistame toetada just neid ettevõtteid, mitte aga sotsiaalabiprogramme. me oleme veendunud, et sotsiaalettevõtted suudavad tagada erasektori, eh, eh, mis ju peab tulumit tooma, kui riigisektori vahelise seose niiviisi on võimalik äh, vahendeid äh, tõhusalt ära kasutada ning kodanikud saavad sellest kasu. sotsiaalettevõtted peavad abi saama ka Euroopa Liidu fondide abist ja seeläbi oleks neil võimalik kasutada erinevaid rahastamisallikaid. liikmesriikide võimud, ka kohaliku tasandi omad peavad samuti neid ettevõtteid toetama, selleks et muuta nad, äh, nende algatused legitiimsemaks. Thank you very much and next speaker is madam Regner aitäh ja järgmine kõneleja on proua Reedmer. härra president, äh, komisjon ja eriti teie, härra volinik Barnier, olete väga pühendunud äh, äh, selles osas, mis puudutab sotsiaalettevõtlust, see on väga hea ja tervitatav. aga on ka põhjust kriitikat teha ja ma tahaksin äh, ka selle välja öelda komisjoni ettepaneku kohta. põhimõte, et sotsiaalettevõtlus avada äh, finantsturule ei ole hea mõte. Äh, komisjon lähtub ettevõtetest, kes teenivad kasumit valdkonnas, kus tegelikult on tegemist pigem sotsiaalsetele eesmärkidele orienteerumisega ja sotsiaalne e-, fond ei ole õige mõte. Äh, Erainvestoritel on juba erinevaid võimalusi, arengupangad, era, era- ja avalikkuse partnerlused, sotsiaalettevõtlus peab jätkuvalt olema solidaarne ja demokraatlikult organiseeritud, aitäh! aitäh, järgmine kõneleja on härra Luhan dei reprezintă aproximativ două milioane de întreprinderi cu unsprezece milioane de angajai în uniunea europeană kuigi ma esindan kahte miljonit kuigi minu koduriigis on kaks miljonit äh, ettevõtet on siiski tegemist alarahastusega ja meil on vaja leida lisavahendeid nii riiklikul tasandil kui ka Euroopa Liidu tasandil üheks lahenduseks oleks lihtsustada juurdepääsu tõukefondide vahenditele, mis on väga tähtsad. tõukefondide vahenditele, mis on ette nähtud mitmeaastase finantsraamistiku kaudu. peale selle tuleks kaasata ka Sotsiaalfondi, Regionaalarengu Fondi vahendid Horisont kaks tuhat kakskümmend ja programm, mis puudutab sotsiaalseid muutuseid ja sotsiaalset innovatsiooni peale selle tuleb kaasata ka mikrofinantseerimine ja sotsiaalne ettevõtlus. niimoodi on meil võimalik toetada sotsiaalseid ettevõtteid, mis äh, aitavad töökohti luua, võitlevad sotsiaalse tõrjutuse vastu ja on ka tegelikult kutseharidust parandanud Euroopa Liidus. suur tänu ja viimane kõneleja on härra Sogor tudjuk hogy az előttünk álló időszakban mindinkább éreztetni fogja hatását. me teame et meid ees ootaval ajal on meil pistmist majanduskriisiga, me usume järjest rohkem sellesse, et majandus taaserastamiseks on väga oluline võlgade restruktureerimine, aga me oleme liiga vähe tegelenud kriisi sotsiaalsete mõjudega. viimastel kuudel on äh, kirjutatud ette erinevaid tingimusi ning kodanikel on õigusega tunne, et äh, kasvava äh, tööpuuduse ja sotsiaalprobleemide ning vaesusega ei ole tegeletud. liikmesriikide valitsused teavad väga täpselt, millised mõjud võivad olla sellel, kui jätta tähelepanuta erinevad sotsiaalsed aspektid ning seetõttu on nüüd tulnud aeg, et ka poliitilisel tasandil tegeleksime me sotsiaalküsimustega, me peame ühiselt pingutama, nõukogu, parlament ja komisjon peavad ühiselt pingutama selle nimel, me ei saa lubada seda, et Euroopa riigid ohverdavad äh, kriisi mõjude tõttu oma sotsiaalsüsteemid, aitäh! Like suur tänu, vaba mikrofoni voor on sellega lõppenud ja sõna saab volinik Barnier. aitäh, härra president, tere õhtust kõigile ja suur tänu härra Beckerile ja kõigile sõnavõtjatele selle arutelu eest tegemist on äärmiselt olulise teemaga minu meelest ja me oleme viimastel kuudel koos äh, kolleeg Antonio Tajani ja Laslo Andoriga väga palju tööd teinud selleks, et äh, panna paika sotsiaalettevõtluse teekaart, me teame, et äh, see <clears throat> puudutab täitsa mitut SKT protsendipunkti, tegemist on väga erineva põhikirjaga ettevõtetega Euroopa Liidus ja väga mitu miljonit inimest on hõivatud selles sektoris ja tegemist on tõeliselt e, uuenduslike investeerimissuutlike ettevõtetega. härra Becker tutvustas väga olulist raportit, see e, kinnitab meie tegevust erinevates valdkondades ja erinevate algatustega, me jätkame sama meelekindlalt ja sama e, järjekindlalt. eil-, käsitlegem esimesena rahastamisküsimustest. Äh, te teate, et äh, oktoobris kaks tuhat üksteist äh, tegime ettepaneku, et et järgmise tõukefondide perioodil võiksid vastavad ettevõtted sa-, saada esmajärgus, esmajoones äh, rahastamist, tegemist on ettepanekuga, mis tuleb veel äh, kinnitada nõukogu ja parlamendi poolt, mul on hea meel, et äh, teie sotsiaalsete muutuste ja sotsiaalse innovatsiooni programm on saanud laiapõhjalise heakskiidu, kuuendal oktoobril võeti see vastu, detsembri pris mu-, uudsime, mu-, uuendasime me ka äh, pakti, mis võimaldab äh, soodustusi teha sotsiaalettevõtetele juhul, kui nad tegelevad sotsiaalteenustega ning mis puudutab äh, proua Regneri sõnavõttu, siis äh, te toetate sotsiaalettevõtluse lo-, fondi loomist, mille eelmise aasta seitsmendal septembril kiitis heaks komisjon. tegemist on era-, hoiustega ning äh, kui ma tegin selle ettepaneku, siis äh, tegemist ei olnud äh, avalike vahendite kasutamisega. põhjuseks oli see, et on juhtumeid, et erahoiuseid haldavad inimesed soovivad investeerida ettevõtetesse või valdkondadesse, näiteks uutesse ettevõtetesse, kes tegutsevad solidaarselt ning äh, me lihtsustame äh, erahoiuste kogumist äh, sotsiaalsetel eesmärkidel, et siin ei ole mingit vastuolu erinevate teiste algatustega, mis, millel võib olla kohati tegemist avalike vahenditega ning me oleme jõudnud selle algatusega nüüd finišijoonele ning ma loodan, et äh, maksuparadiiside osas me jõuame ka äh, lahenduseni, kui äh, kõik osapooled, nii parlament kui nõukogu, näitavad üles kompromissivalmidust. kui tegemist on juriidilise raamistikuga, siis ma tean, et parlamendile meeldib Euroopa ühingu Äh, põhikirja mõte, ma äh, juhiksin teie tähelepanu sellele, et komisjoni eelnev ettepanek number kaheksasada üksteist äh, lükati tagasi ja on blokeeritud, mis puudutab Euroopa sihtasutust, siis äh, see võeti vastu kaheksandal jaanuaril kaks tuhat üksteist, see on esimene samm, mis võimaldab meil teha edusamme, ma hiljuti kohtusin erinevate Euroopa sihtasutuste juhtidega, kes toetavad meie algatust. ma tahaksin mainida ka eh, eh, riigihangete direktiivi uuendamist, tegemist on ka eh, või-, võimalusega anda uut hoogu sotsiaalettevõtlusele, kui vastavad äh, sätted äh, mm, tegele-, äh, seda võimaldavad. Te teate, et selle teemaga tegeldakse ja järgnevatel nädalatel võidakse jõuda kokkuleppeni selle uue raamistiku osas, aga see ei ole veel kõik, meil on veel väga palju tööd vaja ära teha ning kolleeg Dajani ja Andori toetusel me soovisime, et äh, Single Market Act äh, kahes oleks äh, ka üks hoob, mis võimaldaks kaitsta tarbijaid, edendada sotsiaalset innovatsiooni ja sotsiaalset ühtekuuluvust, teise ühtse turu aktiga seoses me kavatseme võtta meetmeid sotsiaalettevõtluse edendamiseks, me tegeleme aga ka äh, selle väljaselgitamisega, et kui erinevad on sotsiaalsed ettevõtted äh, Euroopa Liidu kahekümne seitsmes liikmesriigis, mis puudutab sotsiaalettevõtluse pakti, siis äh, meil on võimalusi suurendada usaldusväärsust rahastajate silmis ning seda tuuakse välja ka härra Pekkeri raportis vaja on äh, teha ka muid asju lisaks äh, äh, finantsraamistikule ja õiguslikule raamistikule, vaja on muuta e-, ettevõtet nähtavamaks, vaja on edendada e-, parimate praktikate vahetamist, vaja on ülikoolide tasemel vahetusprogramme nagu Erasmus ja teisi Euroopa programme, me ei tee selles valdkonnas tööd üksi, meil on Brüsselis ja Strasbourgis vaja äh, luua mõttevahetuse platvorm, me oleme alustanud juba suure konverentsiga äh, novembris kaks tuhat üksteist, millel osa teid, äh, teist ka osales, meil on, neil oli võimalus juunis vahetada mõtteid ekspertidega, tegemist oli esimese korraga, kus komisjoni tööd õigusakti ettevalmistamisel äh, saatis ka ekspertide rühm ning meil on äh, plaanis ka uus kok-, kohtumine selleks, et äh, vaadata üle, mis viimasel viiel aastal on tehtud ja selleks, et tegeleda uute mõtetega ning ma soovin, et kutsun ka teid üles osalema järgmise aasta alguses vastaval, vastaval koosolekul. Grazie, komissario Barnier. suur aitäh, härra volinik, volinik Barnier ja see viibki meid selle teema lõpuni ja hääletamine on